okay, I think we've got äh, ma arvan, et äh, meil on piisavalt saadikuid kohal, nii et, et võime istungiga algust teha. kõigepealt äh, kinnitame päevakorra. keegi ei ole päevakorra eelnõu vastu. ma pean nüüd rääkima triloogide tulemustest, kahjuks pean seda tegema peaaegu tühjale saalile aga mis teha, kõigepealt kahe tuhande kolmeteistkümnenda, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta statistilise programmi osas oleme läbirääkimistega lõpule jõudnud ning vastavalt reeglile seitsekümmend kolm siis teavitan teid sellest Äh, lõpuosad äh, toimusid kirjaliku menetluse raames ja me oleme nüüd nõukoguga saavutanud kompromissi, nii et, et kui fraktsioonidel äh, vastuväiteid ei ole, siis kompromiss raport esitatakse jaanuarikuusele täiskogule ja tahaksin tänada härra Stiklunat selle eest, et ta seda menetlust suunas. mis puudutab nüüd kapitalinõuete direktiivi ja määrust, siis meil toimus väga palju äh, triloogia Strasbourgi nädala käigus, arutasime äh, likviidsusega kaetud äh, võlakirjade ka kauplemist ja muud. juhtisime tähelepanu veel lahendamist ootavatele küsimustele ning jagasime siis ära, kes millistes küsimustes peab ettepanekutega välja tulema ja järgmine kolmepoolne kohtumine toimub kaheteistkümnendal novembril me loodame, et meil õnnestub siis asjadega ühele poole saada. Türgis nädalal EKONi delegatsioon külastas Itaaliat, delegatsiooni juhtis meie aseesimees härra Stolojan, seal toimusid väga viljakad arutelud Äh, igat liiki avaliku ja erasektori esindajatega, samuti parlamendisaadikutega ja reguleerivate ametkondade esindajatega ja käsitleti siis selliseid teemad, teemasid, mis olid seotud Itaalia majandusega. on olemas ka pressiteade, kus siis on üksikasjalikult äh, kõik ära toodud, nii et, et kui tahate täpsemat ülevaadet, lugege seda. ning aseesimees siis äh, Äh, kutsus äh, siis äh, meie poolt üles majandusdialoogile Itaalia rahandusministriga ja loodetavasti see dialoog toimub enne aasta lõppu. sellega on juhataja teadaanded lõppenud ning nüüd alustame mõttevahetust härra Hans Hohervorstiga, kes on rahvusvahelise raamatupidamisstandardite nõukogu esimees. tegemist ei ole teie esimese külaskäiguga siia ning Äh, kuna te olete nende raamatupidamisstandarditega tegelenud juba väga pikka aega ja, ja need standardid on väga olulised finantskriisi äh, ja stabiilsuspakti ja muude asjade kontekstis, siis tahaksin teid tervitada meie komisjonis. Äh, tehke lühike sissejuhatus, kümme-viisteist minutit ja siis jätkame küsimustega. ja ma vabandan, et meid on siin täna nii vähe kohal, aga ma arvan, et kõik on lihtsalt niivõrd hõivatud oma tööga ja millegi muu jaoks neil enam aega ei jää, nii et, et teil on sõna. aitäh ja nagu ikka, on väga hea meel olla siin nii olulises kojas. Te ütlesite, et saadikuid ei ole siin eriti palju kohal, aga mul on väga hea meel, et paljusid, paljud raamatupidamisfanaatikud on siin siiski kohal Eh, tegemist on tõesti keerulise teemaga. Eh, tegemist on keerulise, aga samas äärmiselt olulise teemaga eh, finantskriis on näidanud, et meil on vaja suuremat läbipaistvust finantsturgudel ja meie ülesanne sellise läbipaistvuse saavutamine ongi. meie standardid muudavad finantsaruandluse võrreldavaks ja läbipaistvaks kogu maailmas. pensionifondid ja teised institutsionaalsed investorid eh, investee-, peavad investeerima ohutult kogu maailmas ning meie standardid eh, tagavad neile vajaliku kaitse Äh, hargmaised ettevõtted äh, tahavad äh, ühtset raamatupidamist kogu oma rahvusvahelise tegevuse kohta. reguleerivad ametkonnad ja poliitikakujundajad soovivad jällegi finantsaruandluse vallas võrdseid võimalusi ning ma arvan, et see ongi üks peamisi põhjusi, miks G kakskümmend oma kommünikeedes on pidevalt toetanud ISP tegevust ning nõudnud ülemaailmsete raamatupidamisstandardite suunas liikumist ja tõepoolest, viimase kümne aasta jooksul on edusamme selliste globaalsete standardite suunas äh, astutud. Äh, ligemale sada riiki praegu kasutavad äh, rahvusvahelisi finantsanuandlusstandardeid, sealhulgas kaks kolmandikku G kahekümne riikidest Äh, ning äh, ligemale pooled Fortune Globe'i viie, viiesaja ettevõtte hulgast on äh, kasutusele võtnud rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid. ning loomulikult parlament kahe tuhande kahe, teisel aastal, kui ta võttis vastu otsuse hakata kasutama neid standardeid kahe tuhande viiendast aastast, pani asjad liikuma ja kui meil on vaja ühte näidet sellest, kuidas Euroopa on olnud juhi rollis ülemaailmses finantsregulatsioonis, siis see on üks näide kahtlemata ja kuhu Euroopa on ees läinud, sinna on teised järgi tulnud, peaaegu kogu Lõuna-Ameerika kasutab neid standardeid praegu. Mehhiko ja Kanada Põhja-Ameerikas kasutavad standardeid üks riik on nende kahe vahel, mis veel kõhkleb, äh, siis Kariibi mere riigid, Austraalia riigid, paljud äh, majandus, äh, kasvava majandusega Aasia riigid, enamik Aafrika riike ja ka Euroopa Liidu riigid ja veel loomulikult ka teised Euroopa riigid nagu Venemaa, Türgi ja me ei saa loomulikult eirata seda, et mõned olulised riigid peavad need standardid veel kasutusele võtma, aga selle teema juurde tulen tagasi mõne hetke pärast aga kuidas on lugu meie enda, endaga, kuidas on lugu rahvusvahelise äh, raamatupidamisstandardite nõukoguga? kas me oleme, olema valm-, oleme valmis olema ülemaailmne standardite kehtestaja? Äh, viimastel aastatel me oleme teinud üsna palju selleks, et oma juhtimist parandada ja ma tean, et meie juhtimisstruktuurid tegid parlamendile muret kahe tuhande üheksandast aastast toimub meie üle avaliku sektori järelevalve läbi järelevalvenõukogu, see järelevalvenõukogu koosneb siis avaliku sektori asutustest nagu Euroopa Komisjon, USA väärtpaberi- ja börsikomisjon ning väärtpaberite järelevalve rahvusvaheline organisatsioon IOSCO. Nemad nimetavad ametisse meie usaldusisikud ja teostavad järelevalvet meie ISP-s leiame, et selline avaliku sektori poolne järelevalve on väga oluline meie aruandekohustuslikkus avalik, avaliku sektori asutuste ees täiendab äh, loomulikult meie sõltumatust standardite kehtestajana. ning äh, see on meile täiesti vastuvõetav. Euroopa huvid on äh, meie organisatsiooni kolmel tasandil täiel määral esindatud antud hetkel äh, kuulub Euroopale umbes üks kolmandik kohtadest ISB-s ja umbes üks kolmandik äh, usaldusisikutest on ka Euroopas. nii ISB juht, tähendab mina, kui ka äh, usaldusisikute juht Michel Prada on eurooplased. Euroopa Liit on esindatud Järelevalvenõukogus volinik Barnier isikus ning Järelevalvenõukogu kohtub siis meie usaldusisikutega ja ISB juhtkonnaga vähemalt korra aastas nii et, et meil on väga tihedad kontaktid ning loomulikult me hoiame Järelevalvenõukogu äh, kursis toimuvast tööst ja mina üritan iga aasta siia teie juurde tulla kuigi me oleme oma juhtimist parandanud, äh, tuleb meil endiselt teha jõupingutusi selleks, et olla veelgi kõikehõlmavam ja reageerida oma liikmete vajadustele. ja ma selgitan, kuidas me üritame seda teha nagu te võib-olla teate, on ISB viimase kümne aasta jooksul teinud äh, tihedat koostööd äh, oma USA kolleegidega, siis USA raamatupidamisstandardite nõukoguga. seda selleks, et lähendada meie standardeid. G kakskümmend ja sealhulgas ka Euroopa Liit on kutsunud nüüd üles seda tegema selleks, et sillutada teed ühtsetele ülemaailmsetele standarditele ning see lähenemise programm hakkab nüüd lõpule jõudma ja seoses sellega jõuab lõpule ka see periood, kus äh, esmakohal olid meie jaoks just äh, kahepoolsed suhted Ameerika kolleegidega. selle asemel äh, loome nüüd siis mitmepoolse nõuanderühma, kuhu kuuluvad riiklikud standardite kehtestajad ja regionaalsed organid, nagu näiteks Euroopa finantsaruandlus nõuanderühm ettepanek sellise rühma loomiseks, mida nimetatakse siis äh, raamatupidamisstandardite nõuandefoorumiks, avaldati möödunud nädalal ja me loodame, et see rühm alustab tööd niipea kui võimalik äh, see rühm on siis oluline nõuandev organ ISP-le äh, meie igapäevases tegevuses. see rühm aitab meil ka tegeleda selliste soovitustega, mis on kirjas ülevaadetes, näiteks põhjalikumate tulude-kulude analüüsi läbiviimine niisiis äh, see rühm äh, asendab need kahepoolsed suhted, mis meil siiani olid ameeriklastega. Äh, ja oleme samuti pidanud konsultatsioone oma tulevase tööprogrammi osas ning selle tagasiside käigus tõstatusid kolm olulisemat teemat kõigepealt äh, pärast äh, sellist pidevat muutuste perioodi, mis on kestnud viimased kümme aastat, äh, palusid enamik küsimustele vastanuist, et me, et nüüd oleks vaja sellist rahulikumat aega selleks, et kohaneda uue finantsaruandluskorraga. teiseks oli väga, toetati väga laiapõhjaliselt seda, et ISP tõesti keskenduks oma standardite kontseptuaalsetele alustele. nii et, et me kasutame seda rahulikumat perioodi selleks, et vaadata uuesti läbi meie kontseptuaalne raamistik, raamistik, kus siis on kirjas meie tegevuse põhimõtted. ja kolmandaks, meil on palutud tegeleda ka mõningate finantsaruandlusprobleemidega, millega on sattunud silmitsi siis need, kes on just võtnud kasutusele need rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid, näiteks tärkava majandusega riimid, aga ka mitmed Euroopa piirkonnad ja regioonid Äh, ning äh, meie jaoks kõige olulisemaks on loomulikult need, kes juba kasutavad neid äh, rahvusvahelisi finantsjärelevalvestandardeid nagu Euroopa või need, kes tahavad neid kasutusele võtta. aga enne, kui me saame liikuda uue tegevuskava juurde, Äh, peame me lõpetama ka need projektid, mis on meie praeguses tegevuskavas. ja need neli projekti on siis tuluarvestus, rentimine, finantsinstrumendid, need on siis lähenemisprojektid USA raamatupidamisstandardite nõukoguga ja neljas projekt puudutab kindlustuslepinguid ja see on meie enda projekt põhiliselt. edusammud on olnud pidevad, aga aeglased ja mõnikord ka keerulised aga me ei ole mitte kunagi kvaliteeti lähenemisele äh, Äh, ohvriks toonud. Äh, mõnikord äh, seda standardi lähene, lähendamist lihtsalt ei ole võimalik saavutada, nagu näiteks vähenenud väärtusega varade standardite osas selle lühikese kõneaja jooksul, mis mul on, ei ole mul võimalik loomulikult nende projektide üksikasjadesse laskuda, aga olen valmis meeleldi vastama teie küsimustele, kui teil neid on. ma tahaksin teid lihtsalt hoiatada, et teie poole võivad pöörduda rentimissektori esindajad Nad teevad väga tugevat lobitööd ja nad tahavad meie tulevasi rentimisstandardeid siis lahjendada äh, rentimisega käi-, äh, rentimisega käib kaasas väga suur rahaline komponent ja tihtipeale nad on olemuselt väga lähedased laenudele. Äh, antud hetkel sellised lepingud ei kajastu ettevõtete bilansis ja ärge unustage, siin ei käi jutt väikestest summadest Äh, ülemaailmne seadmete renditurg üksi on juba väärt kuussada miljardit dollarit ja enamik äh, sellest summast on siis väljaspool bilanssi kuigi tegemist on millegagi, mis on väga laenusarnane ja me tahame, et investorid näeksid seda reaalset, aga varjatud finantsvõimendust ja kuna finantskriisi põhjustas ülemäärane võlakoorem, siis me loodame, et te toetate meie jõupingutusi toet-, heita rohkem valgust sellisele tegelikule, aga varjatud finantsvõim-, võimendusele, mis rendilepingutega kaasas käib. nüüd teine väljakutse, mis meie ees seisab, on see, et me ootame, et USA otsustaks, kas nad hakkavad kasutama rahvusvahelisi finantsaruandlusstandardeid USA väärtpaberi- ja börsikomisjon on väga pikka aega meie tööd toetanud kahe tuhande seitsmendal aastal väärtpaberi ja börsikomisjon tunnistas äh, nende standardite kõrget kvaliteedi, lubades siis äh, mitte Ameerika firmadel, kes on USA-s äh, noteeritud, neid standardeid kasutada. ja hinnangute kohaselt siis ligemale viissada ettevõtet, mis on enamasti Euroopa omad ja on USA-s börsil noteeritud, kasutavad rahvusvahelisi finantsaruandlusstandardeid ja see ei ole sugugi mitte tühine saavutus Äh, kahjuks aga see otsus, kas ka Ameerika ettevõtted hakkavad rahvusvahelisi finantsaruandlusstandardeid kasutama, ei ole veel lang-, tehtud. Äh, USA väärtpaberi- ja börsikomisjon äh, otsustas, et langetavad otsuse kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, aga juulis otsustati otsuse langetamine edasi lükata. see oli meile pettumus ja me loodame, et aasta kaks tuhat kolmteist toob paremaid uudiseid sest selleks ajaks on ka presidendivalimised läbi, loodetavasti saadakse nendega homme ühele poole. Äh, USA on meie organisatsioonis äh, väga oluline osaleja ja me tahame, et ta seda oleks ka edaspidi. ning äh, G kahekümne liidrite üleskutse ülemaailmseteks Äh, raamatupidamisstandardiks, et see üleskutse oleks usaldusväärne, on väga oluline, et me saavutaksime selles vallas edusamme kiiresti. aga nüüd asjaolu, et USA ei ole otsustanud, ei pea meie tööd peatama. vaatamata nendele väljakutsetele, mida ma just mainisin, suhtlen ma tulevikku vägagi optimistlikult. viimase kümne aasta jooksul on äh, üle, ülemaailmsete äh, finantsarvamusstandardite kasutamine saavutanud kriitilise massi ja kuigi nende standardite hoogu võib-olla on natukene võimalik pidurdada, peatada, ei saa seda protsessi seisma panna panna äh, ma loodan, et ma olen teile suutnud tõestada, et meil on tõesti väga kõrged sihid, me tahame tõestada endid kui ülemaailmsed standardite kehtestajad. me oleme valmis tegema väga tihedat koostööd oma Euroopa partneritega, nagu näiteks teiega. Äh, see on minu teine külaskäik Euroopa Parlamenti sellest ajast saadik, kui ma möödunud aastal ISP esimeheks sain ja mul on väga hea meel edastada teile ka tulevikus infot meie töö kohta ja loomulikult olen meeleldi valmis vastama teie küsimustele, kui teil neid on, aitäh! aitäh! Äh, ühel hiljutisel koordinaatorite kohtumisel nõudis Rahvapartei, et nemad peaksid kõigepealt sõna saama, aga keegi siin vist ei olegi sõna soovinud Rahvapartei nimel või, või Jean-Paul, ei. niisiis äh, ma ah,, Werner on kohal, loomulikult äh,. tänan ja teen omalt poolt äh, algust suur tänu esimehele. eelmisel aastal te rääkisite meile, kuivõrd äh, keeruline on rahvusvahelise neljanil mõistliku aja jooksul edusamme teha. panganduskriis on näidanud, et äh, bilansside ja riski mõõdupuud on niivõrd erinevad, et äh, mõne panga puhul tuli topeltbilanss välja sõltuvalt sellest, millist standardit kasutati arvutamise alusena. ja ma tahaksin teilt teada, et milliseid äh, kõige silmatorkavamaid äh, näiteid te olete täheldanud panganduskriisis, mis tuleks ära lahendada, aitäh! ja see on tõesti väga hea küsimus. ma arvan, et kõige jahmatavam on see, kui vaadata pankade bilanssi enne kriisi, kui vaadata aruandlust enne kriisi, siis oli Siililegi selge, et üle kogu maailma paljudel pankadel ei olnud piisavalt äh, kapitali. nii et äh, tagasivaates oli äh, täiesti selge, et pangad olid alakapitaliseeritud, nüüd me teame seda ja me vaatame standardid üle, aga on uskumatu, et investorid seda tähele ei pannud, see on nii-öelda esimene üllatus selge oli ka see, et meie tolleaegsed standardid äh, muutsid pankadel liiga lihtsaks äh, kahjumite edasikandmise bilansis, nad saatsid kahju, said kahjumid pikka aega vältida või peita ja nüüd me viime sisse teatud uued äh, kahjumimudelid niimoodi, et äh, pangad peavad äh, teavitama meid vältimatutest äh, kahjumitest võimalikult varakult ja see on üks olulisemaid raamatupidamisreeglite alaseid muutumisi, mis praegu aset leiab, et tulla kriisiga toime. tänan. sotsiaaldemokraatidest keegi ei soovi, siiski palun. Sí, muchas gracias, muchas gracias por su presencia y. suur tänu et te täna siia tulite ja meile infot äh, edastasite selle töö kohta, mida teete. mis puudutab nüüd äh, harmoneerimist ja eelkõige just äh, raamatupidamises, siis see on ääretult oluline ja tööd tuleb teha tasakaalukat. meil tuleks eelmise aasta alustatud töö lõpule viia. G kakskümmend äh, viitab pidevalt sellele, et ka, et töödega tuleks jätkata ja ma tahaksin teilt äh, teada, millised elemendid on veel lahendamata, mida tuleb veel teha, millised äh, teekaardid teil on ja millised lahendused on lõikatud kaugele tulevikku? loomulikult on siinkohal oluline ka see, et norme paika panevad äh, asutused äh, suudaksid neid ka läbi äh, suruda. ja need nõuandvad asutused, nende kohta ma tahaksin teada ka lähemalt, et milline koosseis neil on. ja nüüd parlamendile väga olulisest teemast, läbipaistvusest eriti just äh, loodusressursside valdkonnas äh, tuleb väga palju veel äh, ära teha, seal ei ole raamatupidamine piisavalt läbipaistev. suur tänu nende küsimuste eest. Teil on täiesti õigus, kui te ütlete, et lähenemine ei ole edenenud piisavalt kiiresti. esiteks, väga keeruline on saavutada kokkulepet, kui meil on kaks nõukogu, mis panevad standardid paika, meil on globaalne nõukogu ja Ameerika nõukogu. kujutage ette, et Basel kolme osas peaksid läbi rääkima kaks erinevat Baseli komisjoni, siis kunagi ei jõutaks kokkuleppele. ühesõnaga, praegune olukord ei luba meil kiiresti tegutseda abiks pole olnud ka see, et äh, USA ei ole veel teinud äh, otsust äh, IFRS-i jõustamise osas ja ka väärtpaberi- ja börsikomisjon ei ole oma otsust teinud, nii et põhimõtteliselt ameeriklastel muutus järjest keerulisemaks meiega kokkuleppe sõlmimine ma just rääkisin siin äh, eeldatava kahjumi mudelist ja see oli üks küsimus, kus me jõudsime üksmeelele ja ameeriklased otsustasid siiski, et äh, neil on äh, nüüd teised ideed. suvel juhtus see ja nad läksid jah, teise lahenduse teed ja selle otsuse nad tegid väga lühikese aja jooksul me tegeleme rentimise teemaga ja tulude tunnustamise teemaga aktiivselt. me üritame need standardid panna paika lähitulevikus, need teemad edenevad hästi. edasi nõuandvatest äh, gruppidest, rühmadest. me soovisime, et äh, meil oleks maksimaalselt äh, kolm, vabandust, kaksteist liiget, et oleks tegemist tehniliste ekspertidega ja seetõttu ei peaks ka nõukogu liiga suur olema, kaksteist on meie arvates piisav arv. me peame veel äh, paika panema, kes täpselt oleksid liikmed meil on erinevad äh, globaalsed äh, grupid, äh, on Aasia, Austraalia, Uus-Meremaa grupp, meil on Euroopa grupp, mis saab kindlasti olema esindatud seal nõukogus, meil on Ladina-Ameerika standardite mm, organisatsioonide grupid ja nad kõik saavad liikmeks ja siis me kutsume ka individuaalseid äh, standardorganisatsioone liituma näiteks äh, Jaapani oma ja mitmed äh, nõukogu kohad saavad olema ka roteeruvad, nii et rohkem organisatsioone saaks võimalust osaleda. praegu me räägime selle mitmepoolse ähm, rühma koosseisu veel läbi oma liikmetega ja täpsed koosseisu me siis paneme paika arvamusvahetuste käigus. nüüd, mis puudutab läbipaistvust, siis äh, te räägite riikidepõhisest aruandlusest ilmselt, äh, see oli ka teemaks eelmine kord, kui ma siin olin. kui nüüd äh, vaadata meie tööde päevakorda, siis jah, sooviti selle teemaga edasi minna. aga entusiasmist jäi siiski puudu. ja mulle tundub, et Euroopa Liit on äh, regulatiivse raamistiku nüüd äh, enda kanda võtnud ja võib-olla tõesti Euroopa Liit äh, tegutseb siin pioneerina raske on edasi liikuda selles küsimuses. USA-s äh, on edasi liigutud Todd Franki seadusega ja ka Euroopa Liit annab omapoolse panuse. Wolf, palun. tänan, äh, Sharon, ka minu poolt ja suur tänu äh, härra Hoervorst, et te siia teist korda tulite meiega aru pidama. mul on kaks küsimust me oleme teiega nõus äh, selles osas, et me ei peaks äh, nõudma konvergentsi iga hinna eest, kui põhimõtted on ikka erinevad, äh, siis ei saavutata konvergentsi, aga me peame kartma konkurentsi moonutust teatud valdkondades. baasel kolm võib tähendada seda, et Äh, meil teatud äh, summad äh, lähevad kirja kuludena, aga USA-s on võimalik neid ähm, ülekande, mitte kuludena deklareerida, see toob endaga kaasa konkurentsieelise USA-le. kas oleks võimalik see olukord kõrvaldada? ja teine küsimus on seotud sellega mul, mida ütles juba Antolin praegu on meil käputäis äh, suuri finantskeskusi ja viimase viieteist, kahekümne aasta jooksul Mumbai, Shanghai, Sao Paulo, teised tulevad kõik juurde, arv kasvab plahvatuslikult, Dubai just nimelt. ja seetõttu on äh, otsustava tähtsusega, et äh, kui me soovime tegutseda rahvusvahelisel tasandil, et me suruksime ka oma otsused läbi, G kahekümne raames me leppisime kokku eesmärkides, aga mis puudutab äh, rakendamist, äh, siis on lõhed väga suured riikide vahel ja mida oleks võimalik teha selleks, et G kakskümmend ja Josko ja teised oleksid rohkem läbisurumisvõimelised, aitäh! suur tänu, härra Klents, selle küsimuse eest, nende küsimuste eest. kõigepealt, mis puudutab äh, võrdseid äh, tegutsemisvõimalusi, siis äh, meie finantsvahendite standardid on suhteliselt sarnased, nad peaksid olema veel sarnasemad, aga tõsiseid vajakajäämisi minu meelest ei ole. aga on kaks äh, probleemi, mille osas me ei saavutanud edusamme. meil äh, oli äh, kokkulepe FSB-ga e alguses selle kohta, et pangad peaksid näitama kõiki tuletisinstrumente oma bilansis, isegi kui neid kompenseerivad teised tuletisinstrumentide lepingud. meie olime arvamusel, et need vahendid, mille kohta Warren Buffett ütles, et need on äh, finantsmassi hävitusvahendid, äh, peaksid olema kajastatud äh, bilansis, nii nagu see oli praktika USA-s. meil oli kokkulepe, et nad peaksid minema bilanssi, aga viimasel hetkel FSB e ütles, et ei, nad jäävad ikkagi märkuseks ja see on väga kahetsusväärne, näiteks Deutsche Bank see, tema kahjum äh, oleks äh, Ameerika standardit kasutades äh, kolmkümmend minut-, kolmkümmend protsenti väiksem. et mina pooldan seda, et need oleksid bilansis, need oleksid näha. milliseid lahendusi me oleme siis leidnud? me oleme harmoneerinud ähm, avalikustamisreegleid, nii et investorid äh, näevad, milline on äh, tõeline võrdlus siis tegelikult, äh, kuidas panku päriselt võrrelda, näiteks Deutsche Banka ja mõnda teist panka, aga oleks loomulikult parem, kui meil oleks täielikult ühtlustatud standardid. ja siis rakendamine globaalselt, te mainisite mõningaid äh, linna, näiteks äh, Sao Paulot, äh, mis äh, võib saada finantskeskuseks ja Brasiilia juba täielikult rakendab IFRS-i, me oleme väga uhked Brasiilia üle. Singapur on ka väga oluline finantskeskus, aga nemad ei ole veel täielikult neid rahvusvahelisi finantsarvundusstandardeid rakendanud Indoneesia targama majandusega riik äh, küll finantskeskuseks ei ole saamas, aga samuti rakendab IFRS-i täielikult. Hiina on äh, samuti väga lähedal juba nende standardite rakendamisele. nii et äh, me hoiame kätt pulsil, aga tõesti, me sooviksime, et USA rakendaks ka need standardid aga USA peab ise selle otsuse tegema ja me ei saa neid mõjutada. meie võimalused on siinkohal piiratud selge on aga see ja ameeriklased äh, on ka sellega nõus, et äh, ainuke kandidaat äh, globaalsete standardite osas on IFRS. USA täiesti ka tunnistab seda, nad ei ole süsteemi vastu, aga nad saavad aru, et kui nad tahavad seda süsteemi mõjutada, siis nad peavad osalema, muidu nad mõjutada ei saa praegu on loomulikult tegemist äh, majanduslikult äh, väga äh, keerulise ajaga, on keeruline paluda ettevõtetel süsteeme muuta, võib-olla seda lükatakse edasi, aga lõpuks ameeriklased ilmselt liituvad ka selle süsteemiga, aga see otsus on täielikult nende teha. hästi. ECR, Said, palun. Thank you very much and thank you for suur tänu ja tänan, et te tulite täna siia me hindame äh, kõrgelt seda läbipaistvust, mida te pakute. E, minu kolleeg äh, Langen äh, esitas küsimuse varem näidete kohta, kus on esindatud suuremas väärtuses või väiksemas väärtuses varasid ja üks minu kolleeg Briti parlamendist, Steve Baker, tegi seaduseelnõu ettepaneku, kus ta ütles, et Šotimaa pank on üle hinnatud kahekümne viie protsendi võrra. Võrre Ähm, Šoti pank seda eitas, äh, kuid äh, selline avaldus tehti Suurbritannia parlamendis ja mul tekkis küsimus, paljudest taolisest näidetest te olete teadlikud. teiseks, on väga palju neid, kes ütlevad, et IFRS-i lähendamine USA raamatupidamisstandarditele on äh, kaugenenud meid neutraalsuse ja usaldatavuse põhimõttest ja pärditakse, et, et see on vastuolus õiglase ja õige äh, kajastamise põhimõttega ja et võib-olla äh, see Ameerika standardid ei, ei ole kokku sobivad Euroopa Liidu õigustega. kas võib-olla on valesti tõlgendatud see true and fair mõistet? ja te rääkisite sellest, et IFRS äh, võtab nüüd nii-öelda eeldatava kahjumi mudeli ja tundub, et et sõltutakse kohe palju kapitalipuhvritest ja vastavast regulatsioonist äh, seoste ootamatute äh, kahjumite korral, miks ei saaks teha äh, ka pikema aja peale laenu kahjuprovisjone? Te rääkisite eeldatavatest kahjumist, on ka ootamatud kahjumid ja kuidas juhtus nii, et tekkis kaks koma kolm miljardit kohustustena teatud pangas, äh, Šotimaa pangas ja see oli päris kindlasti eeldatav prognoositav kahju. suur tänu selle väga äh, olulise küsimuse eest. ma olen ise väga palju selle peale mõelnud varem ma mainisin, et kui investorid ja regulatiivasutused oleksid põhjalikult tutvunud äh, arvandmetega, siis oleks nad näinud, et pangad on tõsiste probleemide eest ja tegelikult äh, Šotimaa pank on suurepärane näide selle kohta. Äh, ka minu kodumaa pangad. ja see kõik leidis aset siis, kui ma olin väärtpaberi regulatiivasutuse töötaja Hollandis ja ähm, kõik kukkus kokku, mida ma ette võtsin, ma panin oma töötajad põhjalikumalt tutvuma arvandmetega. ja siis me nägime, et Šotimaa pangal polnud kapitali, see oli nelikümmend, viiskümmend korda üle võimendatud. ja kogu kapital, mis neil oli, oli tegelikult firma väärtus, mis on alles jäänud eelmistest ülevõtmistest. ja iga kord Äh, kui maksti üle äh, bilansiväärtuse äh,, siis äh, see tõstis ka teatud firma väärtuse, kogu kapital oligi selle firma väärtusena kajastatud. nii et äh, see vähene kapital, mis neil oli, oli väga nõrk. ja see võib-olla on üks nõrka kohta ka meie standardites. see võimaldab lihtsalt firma väärtusbilansis kajastada ja mitte seda äh, väärtuse langust näidata. arvestades praegu kehtivaid standardeid ja äh, kõik, kes mõtlevad tõsiselt, oleksid näinud, et probleem süveneb. Baseli äh, eeskirjad äh, võimaldasid pankadel oma varasid nagu riskiga siduda ja niisuguste võlukepikesega läbi see riski äh, kaalumise vähendasid oma äh, bilanssi kahesajale kolmesajale miljardile. ja see vähenegi kapital, mis neil oli, järsku kajastus kümne-kaheteist protsendina. ja äh, seeläbi me sattusimegi sellesse kohutavasse kriisi, kriisi. nüüd, kui need suhtarvud on üle vaadatud ja paranenud, te võite küsida, kas sellest piisab, ka minul on see küsimus meelel ja keelel, kuid vähemalt midagi on ette võetud ja nagu ma ütlesin, me täiustame oma standardeid selleks, et nad oleksid rohkem tulevikku suunatud. kas meie äh, standardid kohustaksid pankasid ka ootamatute kahjumite jaoks provisjone tegema, seda me ei saa teha. vastab tõele, et paljudes riikides ja peaaegu kõikides Euroopa riikides, nii Hispaanias kui Iirimaal ja samas ka Ameerika Ühendriikides, äh, kahjum nendes süsteemides oli palju suurem, kui keegi suutis prognoosidagi. ja tegelikult eh, hispaanlastel oli oma eh, raamatupidamissüsteem, arvestussüsteem, dynamic provisioning, eh, mis juba nõudis teatud provisioneerimist tulevikust aset leivate kahjumite vastu. ja see andis Hispaania pankadele täiendava kapitalipuhvri äh, kuid see täiendav puhver ei olnud üldse piisav, et äh, katta seda suurt kahjumit, mis süsteemis tekkis. kui pangad ise ei suuda prognoosida ootamatuid kahjumeid, no loomulikult, kui need oleksid prognoositavad, siis nad ei oleks äh, ootamatud ja selleks on olemas ju usaldatavusnormatiivid, kus no usaldatavusnormatiivid seda ei aita, siis ka raamatupidajad ei suuda midagi teha, siis lihtsalt öeldakse raamatupidajale, pane mingi arv kirja. sellist käitumist ei saa lubada, sest siis ei oleks võimalik finantssektoris enam võrreldavaid analüüsi teha ja see on nüüd regulatiivasutuste ülesanne. Nad peavad analüüsima möödunud perioode ja olema teadlikud sellest, et kriisid korduvad ja kui meie finantssektor tegutseb ainult kahe-kolmeprotsendilise kapitalimahuga, siis see iseenesest juba eeldab probleemide tekkimist ja sellest ei piisa tekkivate kahjumite katteks. selles küsimuses. meil on veel teisi sõnasoovijaid, kuid mul on veel lühiküsimus. kas audiitorid ja raamatupidajad ei ole samuti süüdi, sest nemad ei näidanud näpuga nende ohtude pea suunas. jah, ma usun, et nad oleks eh, pidanud aktiivsemalt tegutsema oma suhetes regulatiivasutustega, kuid ausalt öeldes eh, niikaua, kuni regulatiivasutused ütlesid, et kõik on korras, eh, polnud ka audiitoritel ja raamatupidajatel stiimulit punast lippu lehvitada Äh, ilmselt on mõlemad osapooled süüdi. kas te suudate nimetada äh, ühtegi valdkonda või elukutset, kes ei oleks saanud õppetundi sellest kriisist? Nende seas on nii poliitikud kui ka raamatupidajad. Werner, kas sa tahtsid veel kord küsida äh, teema kohta, mida me oleme käsitlenud? jah, ma tahtsin veel äh, tulla tagasi selle tuletisinstrumentide küsimuse juurde. Te ütlesite, et oleks parem, kui nad oleks bilansis, nüüd oleme kokku leppinud, et need jäävad lisadesse. kas nüüd asi jääb nii, nagu on või jätkatakse läbirääkimisi bilansi suunas? viieteistkümnendal septembril kaks tuhat kaheksa, kui Lehman Brothers läks pankrotti, siis äh, ainult natukene üle ühe protsendi äh, väärtpaberitest ähm, olid äh, tuvastatavad, kas USA ise ei peaks olema ka selle poolt, et oleks rohkem läbipaistvust, kas USA nagu saab asjadest aru või on neil täiesti klapid ees? Well, it, it is kõigepealt ma ei näe ette uut lepingu sõlmimist. hetkeolukord on selline ja ilmselt lähitulevikus midagi ei muutu. miks olukord USA-s ei ole muutunud ja ma usun, et suurel määral on see seotud asjaoluga, et Ameerika seaduses olid ka nii-öelda finantsvõimenduse nõuded sees ja need olid kooskõlas varem kehtinud raamatupidamisarvestusstandarditega. ja need äh, võimendussuhtarvud aitasid USA-l paremini selles kriisis toime tulla kui meil, sest need ei olnud riskiga kaalutud erinevalt Baseli äh, süsteemis ja kuna kõik see oli juba seadusandluses kirjas, siis Föderaalreserv ei soovinud äh, seda põhimõtet muuta. seega asi ei olnud sugugi ebaseaduslik, kuid loomulikult oleks olnud parem, eh, kui meil mõlemal oleks olnud sama süsteem kasutada. kuid üldiselt rääkides ja IFRS minu arvates on ähm, kõrgema kvaliteediga kui USA-s kasutatav kaap, sest meil on palju rangemad konsolideerimisnõuded ja mitte kõik Euroopas ei ole äh, nendega rahul, kuid meie konsolideerimise äh, reeglid on palju rangemad ja äh, seetõttu on äh, palju raskem äh, midagi bilansist välja jätta kui USA kaapi alusel. Philip Äh, pärit äh, suuremast IT-firmast, kus tarkvara ja rentimine moodutas suure osa äh, kapitalist, siis ma leian, et see on oluline. Te mainisite, et rentimine moodustab ühe suure osa bilansil kajastatud riskidest ja kohustustest. kas te näete majanduses veel selliseid võimalusi kus on tunnustamata kohustused, mis on kuskil hõljumas ja millest me peaksime olema teadlikud? see oli mu esimene küsimus. teiseks, te mainisite eeldatavate eh, kahjumit eh, ja see eh, tuletab mul meelde olukorda turgudel. kas me ei tugevda seeläbi sellist tagasiside lõtku, mis muudab kogu süsteemi volatiilsemaks? ma mõistan, et kui me peame kajastama kahjumite ehm, tsükli varastamise etappidel ja peame äh, prognoosima, kui suur see eeldatav kahjum saab olema, on kunst ja mitte täppisteadus. Te põhimõtteliselt äh, ütlesite juba vastuse ette, te mainisite Baseli komiteed, te mainisite riigipõhiseid aruandeid ja te ütlesite, et liikmesriikidele need ei meeldi ja Baseli komisjon eh, erinevalt teie nõukogust on avalik-õiguslik regulatiivasutus, kes teostab järelevalvet eh, keskpankade üle ja need on avalik-õiguslikud asutused, nad ei kehtesta reegleid, nad teevad ettepanekuid reeglite kohta. ja seetõttu ma kaldun nõustuma nendega, kes ütlevad, et teie nõukogul puudub see legitiimsus ja äh, Äh, aruandluskohustus taoliste reeglite kehtestamiseks, sest äh, raamatupidastandardid moodustavad meie äh, avaliku hüve ja äh, kui, kui lihtne või raske on neid maha müüa inimestele, kellel puudub vastutus aruandlus. ja kui liikmetele see ei meeldi, siis nad ütlevad, me ei kasuta neid. minu arvates Äh, see tähendab seda, et äh, teie töö sarnaneb seadusandja tööle. ja me teeme väga palju sellist, mis inimestele ei meeldi, nagu näiteks rentimisstandardite loomine. ja meie organisatsioon on igati pühendunud avalikkuse teenimisele. volinik Barnier paar kuud tagasi külastas meid ja oli äh, sai väga sügava mulje selle eest, kuidas me tõesti püüame teenida avalikku huve. jah, me teeme reeglid, eeskirjad, kui teie otsustate, kas neid hakatakse kohaldama või mitte. ja niimoodi käib see enamikes liikmesriikides, on ainult paar riiki, mis vastavalt seadusele peavad kõiki meie eeskirju ja reegleid vahetult äh, jõustama teistel liikmesriikidel on aga see kinnitamisõigus ja kui nad otsustavad, et neile ei meeldi, nad ei kasuta neid. ja meil on väga hea meel, et Euroopa Liit on võtnud kohustuse ähm, üle võtta meie reeglid võimalikkuse piirides, sest iga riik äh, iga jurisdiktsioon võib teha oma väiksemaid muudatusi, sest paratamatud üleilmsed standardid ei ole võimalik luua kuid siiski teil jääb veel õigus otsustada, kas meie standardeid äh, rakendada või mitte. ja meie aruandluskohustus on viimaste aastate jooksul suurenenud pärast seda, kui moodustati seirenõukogu, kes on ametisse määratud meie usaldusisikute poolt ja seetõttu aruandlus avalikkuse ees on meil nüüd palju suurem kui varem ja ma arvan, et see on väga hea endise poliitikuna äh,. mulle see meeldib mm,. turude kaupa aruandlus äh,, see on väga tundeline küsimus. inimesed ei, ei esita nii palju kaebusi kui Äh, kui hinnad tõusid, aga kui hinnad hakkasid langema, siis nad hakkasid äh, närviliselt tõmblema. Äh, me ei ole nii-öelda no, sellised ideoloogia promojad. meie finantsinstrumendid on sellised sega põhimõtetel lähtuvad. me võimaldame et eh, enamike laenusid, ka valitsussektori laenusid eh, võidakse kajastada soetusmaksumuses. selles mõttes on meie süsteem erinev meie Ameerika kolleegide eh, lähenemisest, me räägime sellest õiglase väärtuse standardist. aga huvitav on see, et kriisi ajal selline pank nagu Deutsche Bank ja samas väga palju selliseid mürgiseid hüpoteegiga seotud instrumente äh, kasutasid seda maak-to-maak bilansil kajastamist ja näis, et nad on rahul sellega, sest nende bilansilehel aruandes hinnad langesid väga kiiresti ja äh, pank sai eh, juba varases etapis teada sellest ning suutis eh, võõrandatava lahti saada sellistest halbadest laenudest. kuid need pangad, eh, kes lähtuvad sellest soetamismaksumuse põhimõttest, nägid küll, et selle instrumendi väärtust ei mõjutanud küll turuväärtus, jäid pikalt ootama ja seetõttu kandsid suuri kahjumeid. seega on väga suureks eeliseks, kui te suudate tähelepanelikult jälgida arenguid turul. ja ähm, investeeritud äh, instrumentide turuväärtuse mittejälgmine on vastutustundetu käitumine. Hidden liability uh,. Uh, uh, is, is there still a lot of work to do in that respect? Äh, selles osas on meil veel väga palju ära teha. me oleme juba väga paljude teemadega juba tegelenud. pensionid, pensionid ei olnud pikka aega bilansis kajastatud ja seetõttu on väga paljud eh, eh, pensionifondid eh, sattunud raskustesse. nüüd, kui ettevõtjad peavad näitama bilansis ära kõik kohustused, see on oluline investorite jaoks kui me kehtestasime reegli, et pensionid tuleb kajastada ka bilansilehel, siis väga paljud ettevõtted hakkasid alles siis aru saama, millised on nende kohustused ja standardite alused hakkasid realistlikult arvestama ka oma kohustusi ning probleemidega tegelema. kas on midagi jäänud vastamata? rentimise teema ähm,. liisingu teema on väga oluline. hetkel meil ei ole veel midagi sellist, vabandust, me teame, et meie standardites on ka niisugune nõrku, nõrki kohti, mida tuleks tulevikus eemaldada ja kõrvaldada. nagu ma mainisin, äh, firma väärtus, goodwill tekitab minus kahtlusi. ja see on just vastupidine probleem, et äh, seda on võib-olla liiga palju bilansis ja seda tuleks äh, võimalikult kiiresti muuta. Be... väga paljud inimesed tahavad esitada täiendavat küsimust, aga äkki jõuame esimeste küsimuse vooruga enne lõpule. Sven kõigepealt ja suur tänu siia tulemast. mul on ähm, üks küsimus, mis puudutab äh, teie organisatsiooni siseelu. Te uuendasite usaldusisikutega seotud, nüüd te olete muutnud äh, olukorda, teil on järelevalvenõukogu sisse viidud, aga endiselt eksisteerib äh, demokraatia defitsiit ja ma tahaksin äh, teada, et milline on äh, kontrollinõukogu mõju praktikas, kuidas nõukogu otsustab, kuidas on avalikkuse juurdepääsuga nendele otsustele, eriti just, mis puudutab siis kontrollinõukogu All, like say... kõigepealt ma tahaksin öelda, et et isegi pärast pikka karjääri poliitikas ja reguleerimise valdkonnas ei ole ma kunagi töötanud äh, sellises keskkonnas, mis oleks nii läbipaistev kui minu praegune. Äh, kogu minu töö toimub avalikkuse ees. meil on äh, keelatud, juhatuse liikmetel on, nõukogu liikmetel on keelatud eraviisiliselt kohtuda selleks, et tehnilisi küsimusi arutada. kõik meie istungid on avalikud, neid kantakse internetist üle. Neid on võimalik jälgida, neid on võimalik kuulata nii et, et kõik jälgivad väga tähelepanelikult seda, mida me teeme. ja meil on ka äh, väga äh, ranged menetluse nõudmed, kui me kehtestame standardid, meile kõigepealt avaldame diskussioonidokumenti, kahekümne päeva jooksul on võimalik selle kohta esitada kommentaare, kõik saavad seda teha ja me peame nende kommentaaridega arvestama äh, seejärel me kehtestame standardi, jällegi on pikk tagasisideperiood, kõik saavad kommenteerida Äh, asja negatiivne külg on loomulikult see, et kõigega läheb väga kaua aega. väga kaua aega läheb, enne kui standardi saab kehtestada, kehtestada. ma alati arvasin, et poliitikas liiguvad asjad aeglaselt, meil kulus tihtipeale kolm aastat äh, seaduse vastuvõtmiseks. Äh, standarditega võib minna kuni kümme aastat nii et, et meil on tõesti väga ranged menetluslikud reeglid. tõsi, jah, neid äh, Äh, usaldusisikuid, äh, neid määrab nüüd see järelevalvenõukogu, seega aruande kohustuslikkus on palju tugevam äh, ja järelevalvenõukogu otsustab siis ühehäälselt. ning väga paljud meie äh, koosolekud siis, nagu ma ütlesin, on avalikud ma ütlesin ka seda, et me tahame suurendada oma aruande kohustuslikkust Äh, läbi selle uue äh, raamatupidamisstandardite nõuandefoorumi. me teame, et lõppkokkuvõttes on Euroopa Komisjon ja teie need, kes peavad meie standardeid toetama. nii et, et me oleme vägagi huvitatud äh, sellest, et arvestada teie seisukohtadega ja teiste eurooplaste seisukohtadega, sest kui me teeme lihtsalt seda, mida ise tahame, siis satume probleemidesse. nii et, et me tahame, et te osaleksite sellel nõuandefoorumil. me tahame teada, kas Euroopa Komisjon on valmis mõnda standardit toetama või ei, nii et, et me kuulame tõesti väga tähelepanelikult, mida äh, on äh, öelda nõuandeorganitel. Äh, me võib-olla alati ei võta nende märkusi arvesse, aga me peame kuulama, mida neil on öelda ja, ja kui me tahame, et nad meie standardeid toetavad, siis me peame tõesti tähelepanelikult tööd, kuulama, mis neil on öelda. nii et, et meie aruandekohustust on väga-väga suur. Baseli komisjon äh, võib olla küll avalik organ, aga ta tegelikult ei pea oma istungeid avalikkuse ees, nende istungid ei ole läbipaistvad ning väga palju nende otsuse langetamise äh, protsessist on selline, noh, äh, tegelikult hakkasin ma praegu rääkima hoopis teisest institutsioonist ja ja ma ei taha kritiseerida oma kolleege Baseli komisjonis, aga ma tean, et ähm, seal ei ole asjad alati nii läbipaistvad nagu meil. härra Kiigold, ma ei saanud päris hästi aru, kus on need äh, järelevalvenõukogu otsused kirjas ja kust ma võin leida äh, siis infot selle kohta, millised otsused langetati, kes äh, osales ja mil moel Äh, iga äh, järelevalvenõukogu istungi järel on äh, siis, avaldatakse kirjalik kokkuvõte ja osa sellest istungist on ka avalik. aega meil on, ütleb proua Pouls, nii et me võime jätkata. ega teil ei ole vaja ja, ja ükskord pean ma minema tõesti, aga veel mitte kohe Äh, sellepärast, et äh, mõned inimesed äh, tahavad esitada täiendavat küsimust. mina olen ennast ka pannud küsimuse esindajate nimekirja. Te teate varasematest juhtudest, et kui me neid asju oleme arutanud, et mind on pikka aega huvindanud üks teema, Äh, ma räägin siin sularahavoogudest ja see mulle tegelikult eriti ei meeldi, olgu siis tegu äh, raamatupidamisega või ükskõik millega ja mulle tundub, et äh, teie tegevus on üritanud seda probleemi lahendada, mulle tundub, et see on tõesti hea. meil on tõesti erinevusi nende standardite vahel, mis on USA-s ja mis on meil Äh, kas äh, meil selles valdkonnas on veel mingeid lünki raamatupidamises? ma oletan, et eeldatav kasum on osaliselt sellega seotud. aga kui näiteks äh, kahjum ületab ootusi, seda probleemi on meil ju ka varem esinenud, et et see, see kahjumi kajastamine viibib Said tegelikult esitas juba ka selle küsimuse, et et kuidas me usaldusnormatiividelt äh, neutraalsuse suunas äh, liigume. et võib-olla Said ise tahab ka veel täiendavat küsimust selle kohta esitada. ja veel üks asi ja mida te arvate riskide maandamisest reguleerimise vallas? me üritame näiteks kapitalinõuete direktiivi läbi seda teha meil on terve rida selliseid reguleerivaid õigusakte. mille kohaselt Eh, kui pangal on tagatis, eh, siis see tähendab, et ta peab panema kakskümmend protsenti oma varadest eh, kõrvale. ja kapitalinõuete direktiiviga seda protsenti on langetatud näiteks kümnele protsendile kahekümne asemel. aga aga jällegi nagu krediidiriski vahetustehingutega, siis äh, seda summat kantakse kuhugi järjest üle, nii et, et äh, tihtipeale ostetakse neid krediidiriski vahetustehinguid äh, lihtsalt selleks, et, et neid kapitalieraldisi vähendada. ja mulle tundub, et see on selline üsna tülikas asi raamatupidamise seisukohalt. mida teie asjast arvate? ma arvan, et kõigepealt tuleks äh, väga selgelt välja öelda, et me ei ole ähm, reguleeriv asutus selle sõna otseses mõttes, meie kehtestame raamatupidamisstandardeid. me ei äh, kehtesta reegleid pankade ja ettevõtete jaoks äh, selles osas, kuidas asjad peavad olema. meie lihtsalt näitame, mis varem on juhtunud ning äh, seda on usaldusväärsel moel väga raske teha. Äh, sest teie siin ütlesite, et raamatupidamine on rohkem kunst kui teadus ja see tõepoolest on nii. Äh, tegemist on tõelise matemaatilise vägitükiga, nii et, et meie ülesanded on erinevad ja mul on väga hea meel, et te tõstatasite ka usaldusnormatiivide küsimuse, sest tegelikult ma sellele enne ei vastanud neutraalsus on äärmiselt oluline. Äh, kui me oleme väga konservatiivsed raamatupidamises ja minevikus tuli seda väga palju ette, äh, niimoodi, et pankadel äh, tõesti oli võimalik varuda reserve Äh, esmapilgul võib tunduda, et äh, see on tõesti selline turvaline tegutsemisviis, aga äh, tavaliselt on selgunud, et need ettevõtted, mis olid ühel päeval väga konservatiivsed, teisel päeval olid jällegi väga-väga liberaalsed ja sellistes oludes ähm, investorid lihtsalt ei näinud, kuidas tulemused muutusid, nemad nägid ainult pidevat sissetulekute rida ja nad ei näinud, et pank näiteks eh, toimib palju halvemini kui aasta tagasi. nii et, et meie arvates on äärmiselt oluline olla nii neutraalne kui võimalik, nii et, et nii eh, kahjud kui kasumid tõesti eh, kajastuvad raamatupidamises. aga see ei tähenda, et meie oma standardite puhul ei äh, lähtuks ettevaatuspõhimõttest. me teame, et raamatupidamine ei ole täppisteadus ning äh, tihtipeale on raske hinnata äh, või mõõta millegi väärtust. ja tähendab, mis puudutab näiteks seda reaalväärtuse põhimõtet, siis tegelikult ei ole seal tihtipeale mingit sidet turuväärtusega ja tihtipeale me peame lihtsalt Äh, arvama, milline on konkreetse finantsinstrumendi turuväärtus ja sellisel juhul me äh, paneme äh, pangad olukorda ette, kus nad ei pea esitama mingit konkreetset arvu, vaid nad peavad avaldama, millised on need võimalikud riskid. nii et, et investor tõesti väga selgelt näeks, millised on need negatiivsed riskid, mis selle investeeringuga kaasas käivad ja meil on väga palju mudeleid selleks, nagu eeldatavate kahjumite mudel. Äh, sellise mudeli läbi me äh, tõesti tahame hoi-, ära hoida olukorda, kus raamatupidamise arvestusega luuakse väga roosiline pilt olukorrast. ja äh, kõik need küsimused, mida teie siin praegu mainisite, neid tõstatati ka Ühendkuningriikide parlamendis ja Briti valitsus vastas neile küsimustele kirjalikult, et neile tundus, et, et äh, seda äh, usaldustav normatiivide põhimõtet oli ka rahvusvahelise äh, finantsaruandlusstandardite puhul siiski järgitud mina ise olen ka äh, tihtipeale äh,, ma olen, hiljuti ma pidasin kõne usaldatavusnormatiivide te teemal, see kõne on avaldatud ka meie veebileheküljel nii et, et äh, ma ei hakka siin kõike, mis seal kõnes on, üle kordama, võite seda ise lugeda. aga minu küsimus, küsib proua esinaine praegu äh, enamik pankasid kaupleb äh, väärtusega, mis on madalam tegelikult äh, raamatupidamisväärtusest. ja ma mõtlen, et kas meie standardid on piisavalt karmid sest ikka on võimalik, et pangad, kes on sellistes suurtes probleemides, suudavad nii head bilanssi näidata võib-olla see, mida ma praegu ütlen, on pisut ebatäpne, ma ei tea, äh, kas minu vastus on päris selge, aga see valmistab mulle muret. proua Pouls, äh, kas võib-olla näiteks ühendamise, ühenemiste korral peaks need asjad kohe kirjalikult välja tooma? Äh, jah, vanasti me niimoodi tegime, aga ma ei tea, kas me peaksime sama meetodi juurde tagasi minema, aga näiteks kui toimub ühinemine ja me ootame mingit sünergiat, eh, siis see on üks põhjus, miks makstakse firma eest rohkem, kui ta tegelikult väärt on. aga siis tuleks eh, sünergiaga automaatselt järgnevatel aastatel maha kanda. aga ma ei tea, kas seda tehakse piisavalt kiiresti. said, kas sa said oma küsimusele vastuse või tahad äh, küsimust? aitäh, ma rääkisin tihtipeale ühinemistest ja sünergiatest, kui ma ülikoolis töötasin. tihtipeale ettevõtted ütlevad, et nende ühinemise põhjuse, kui nad ütlevad, et ühinemise põhjuseks on sünergia, siis tegelikult neil ei olegi mingit head põhjust ühinemiseks. aga ma tahtsin tegelikult öelda, et mõnede inimeste arvates Äh, selline äh, äh, tõlgendus, et IRF-id, need rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid lähevad vastuollu sellega, mis on kirjas seitsmendas ja kaheksandas äriühingu direktiivis. kas see tähendab siis seda, et ähm, IFRS-id ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ja veel üks asi Äh, võib-olla vahe sellise äh, eeldatava ja eeldamata kahjumi vahel on natuke äh, ebaselge. nii et, et võib-olla meil oleks valmis natuke üldisemat definitsiooni, sest siis me teaksime täpselt, millised on kohustused. sest siis on kõigil kohe selge, mil-, millest ma vastutan, kui ettevõttega midagi juhtub ma ei ole kindel, kas see eeldatava kahjumimudel seda kõike hõlmab. esimesele küsimusele ma vastata ei saa, võib-olla peaksite selle mulle kirjalikult esitama. ja teine küsimus on tõesti väga hea küsimus. Äh, seisukohtade erinevus, mis meil oma Ameerika kolleegidega on just nimelt see, et nemad soovivad äh, sellist süsteemi, süsteemi Äh, et laenu puhul kohe pannakse paika ka, milline on eeldatav kahjum ja, ja see pannakse ka raamatupidamisse kirja. Äh, selline lähenemine on väga konservatiivne. aga meil on siin tõsiseid probleeme. sellepärast, et kõigepealt selle laenu äh, arvestuslik väärtus võib olla tegelikult väiksem turuväärtusest ja see tegelikult ei kajasta turuväärtust ja kui mõelda veel ka kõrvalmõjudele, mis siin võib olla, äh, milliste laenude puhul on eeldatav kahjum kõige suurem? tavaliselt äh, laenud, mis on antud VKE-dele. tegu on laenudega, äh, mille puhul pangad tahavad suuremaid tagatisi selleks, et kompenseerida seda riski. Need ei ole investeeringu mõõtmetes laenud siis ja mis juhtub siis, eh, kui puhkeb selline kriis nagu praegu, eh, kus eh, väga palju selliseid laene on tehtud, antud just nimelt VKE-dele. VKE-del ei ole võimalik neid laene tagasi maksta, sellepärast et kriis mõjutab nende sissetulekut. kui neid laene jällegi ei oleks, siis oleks võib-olla nende ettevõtete bilanss oluliselt parem nii et, et äh, asjadel on väga palju selliseid ettearvamatuid tagajärgi, äh, mida me ei sooviks. meie arvates on parem hoolitseda selle eest, et et pank täiel määral ei, võib-olla arvestades kõigi nende täiendavate intressidega, mis on seotud kõrge riskiastmega laenudega äh,, ja mille puhul me ei ole, saa päris kindel olla, et see laen tagasi makstakse, aga sellest hetkest, kui on kindel, et laenu ei ole võimalik tagasi maksta, seda peaks ka koheselt kajastama. nii et, et siis tuleks seda kajastada, aga mitte sel ajal, kui laenu veel korralikult tagasi makstakse, kui laen toimib siis äh, selle, sissetulek selle laenu pealt ei äh, peaks neid äh, eeldatavaid kahjumeid kajastama, seda me üritamegi saavutada, see protsess on väga keeruline äh, iga kord, kui me kehtestame mõne standardi, mis majanduslikult mõttes on äh, mõistlik, äh, ei võeta seda kasutusele. ja need asjad, mida on võimalik kasutusele võtta, ei ole jällegi majanduslikult mõttes eriti mõistlikud. aga noh me lihtsalt peame vaatama, kuidas me saame asjad siiski toimima panna kuidagi. Werner. Äh, Te ütlesite just äh, eelnevalt, et ei ole Baseli komisjoni kõikide otsustega nõus ja on otsus, äh, mis võeti riigi võlakriisi ajal vastu. see puudutab seda, et et äh, riskifaktoriks saab riigi võlakirjade puhul olema null, võib-olla seda muudetakse tulevikus, näiteks kümne aasta pärast, aga kas teie arvates on õige, et riigi võlakirju koheldakse niimoodi priviligeeritult, olgugi et kõik võlakirjad ei ole seda väärt, aitäh? Asking the question is answering it, I think ma arvan, et selle küsimuse esitamine oli juba sellele vast-, vastamine. mina ei äh, reguleeri usaldatavusnormatiive, Baseli komisjon on teinud suurepärast tööd. aga jah, see on Baseli süsteemi üks puudus. vaadake näiteks äh, Iirimaad, Iirimaad enne kriisi Äh, valitsemissektori võlg oli siis kakskümmend protsenti SKT-st madalaim Euroopa Liidus ja tal oli kolm A reiting, siis aga algas kriis ning kahe aastaga see võlg oli sada kakskümmend protsenti üle SKT ja loomulikult äh, laat-, kaotas Iirimaa ka oma äh, kolme A reitingu. nii et, et see kõik näitab, et selliseid täiesti ohutuid varasid ei olegi enam olemas ja tegelikult kunagi ei olegi olnud selliseid täiesti ohutuid varasid isegi sellised riigid nagu Saksamaa ja minu enda kodumaa Holland, mis näiliselt on veel ikka heas seisus, äh, kannatavad kõik selle kohutava kriisi läbi. ja nagu te teate, mitte ühegi riigi võlakirjad ei ole sada protsenti turvalised, nii et, et seetõttu ma leian, et et selline null riskikaal tegelikult ei peegelda majanduslikku reaalsust. Anybody else want to get kas keegi soovib veel küsimust esitada? ei soovi, suur aitäh teile, härra Hohevorst, et te jäite siia kauemaks ja loodetavasti külastate meid kunagi jälle. jah, suur aitäh selle väga elava mõttevahetuse eest, sellest oli mulle palju kasu, aitäh! Um, aitäh! ja nüüd vaatame, mis päevakorra järgi edasi läheb võib-olla peaksime tegema väikese pausi Right, so the next item is not going to happen. niisiis, järgmist päevakorrapunkti ei võeta arutusele enne kella poolt kuut ja see on konkurentsiaruanne, kui keegi, kui kõik juba kohal ei ole sellepärast et härra Stolojani raportit me täna ei aruta, härra Stolojan ei ole kohal. mulle väga meeldiks kohe konkurentsiraporti juurde minna, aga äh, härra Höökmark ei ole siin ja proua Intvelt ei ole siin, võib-olla keegi üritab äh, nad üles leida. aga siiani meil ei ole vähemalt õnnestunud nendega ühendust saada Well, anyway uh,, I, I am sorry, I have. igatahes äh, ma pean paluma teil tagasi tulla pool kuus. nii et, et meil on uh, peaaegu tunnine vaheaeg ja siis arutame konkurentsiraportit okei okay., hästi. kui kõik on valmis, siis jätkame istungit päevakorrapunktiga kuus. tegemist on iga-aastase aruandega Euroopa Liidu konkurentsipoliitikast ning annan kohe sõna äh, niipea, kui see põnev hispaaniakeelne vestlus lõpeb, annan kohe sõna raportöörile. Antonin, palun. It's okay. Anthony. Bueno, muchas gracias. Eh, <clears throat> se trata del debate sobre la. suur tänu. nüüd äh, sooviksime läbi vaadata muudatusettepanekud. Ähm, teen siinkohal lühidalt. pean äh, reageerima nendele muudatusettepanekutele, mis on äh, esitatud ja need, kes koostasid, saavad ka sõna võtta. meil on kakskümmend neli peatükki, paarkümmend äh, põhjenduspunkti, sada seitse muudatusettepanekut äh, kokku. mõned tõesti täiendavad raportid, nagu näiteks härra Kariga muudatusettepanek, mis viitab riigiabile teadustegevuses. aga kui abi ei ole eraldatud korralikult, siis äh, tagasinõudmist siin ette ei nähta samas kui tagasinõudmine tooks selgemini välja kulud-tulud. meil tuleb igal juhul äh, konkurentsipoliitikat äh, targalt rakendada. esitasin ka ise muudatusettepaneku, mis puudutab seda, et kui liikmesriigid on tegutsenud äh, ebaseaduslikult, eriti just finantsvaldkonnas, siis nad peavad taastama äh, õiguspärasuse võtma vastavad meetmed. ühesõnaga, oluline on taastada esialgne seis ja mitte saavutada teatud äh, eelist, vaid oluline on äh, staat-, toetuskvoo taastamine, seda ma tahaksin muudatusettepanekuga välja tuua. rohkem minul muudatusettepanekuid ei ole, ma soovisin, et raport oleks äh, suhteliselt äh, lühike ja vastan nüüd siin äh, kolleegide poolt esitatud muudatusettepanekutele, nagu ma juba ütlesin, siis tänan teid nende esitamise eest. Neid on suhteliselt palju, aga näen ka kompromissiks võimalust Gunnar Hökmark, palun. suur tänu raportöörile selle ettekande eest. kolm äh, teemat on olulised meie edaspidises töös. esiteks, raportis on seda ka mainitud, mõju riigi majandusele, mis tuleneb konkurentsipoliitikast. raport toob siinkohal välja konkurentsi toiduainesektoris, kus see on väga tähtis äh, tavakodanikele ilmselgetel põhjustel, aga sama kehtib tegelikult ka teiste majandusvaldkondade kohta. nii et me peaksime minema raportööri poolt välja pakutud teed äh, erinevates valdkondades ja nüüd teise punkti juurde. on loomulikult äh, oluline tagada suurem konkurentsile avatus liikmesriikides. minul on muudatusettepanek, mis puudutab üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid, need mõjutavad tugevalt kodumajapidamiste ja kodanike igapäevaelu suur osa teenustest, mida me kasutame, on äh, need mainitud teenused ja me peame eristama siinkohal lihtsalt pakutavaid teenuseid ja selliseid, mille osutamisel saab äh, osaleda ka kodanik mida olulisem on teenus, seda olulisem on, et kodanikul oleks sellele juurdepääs ja valikuvõimalus. maksumaksja raha peaks kõigepealt äh, muutma lihtsamaks äh, kodaniku elu, mitte tootjate elu ja monopolid selles valdkonnas tegutsevad sarnaselt monopolidega teistes valdkondades ja ma oleksin tänulik, äh, kui me saaksime siin komitees algatada arutelud üldist majandusabi pakkuvate teenuste teema. kolmandaks, äh, seaduspärasus. tuleb äh, tagada, et äh, kogu riigi abi oleks kooskõlas seadusandlusega. ja kõige olulisem sealjuures on mitte vähendada bürokraatiat, meil peavad olema selged kriteeriumid paigas riigiabi kasutamise kohta. meie eesmärgiks ei peaks olema riigiabi saamise lihtsustamine, vaid me peame tagama, et riigiabi ei moonutaks konkurentsi ja ei takistaks uusi konkureerivaid ettevõtteid turule tulemast. ja see tasakaal on kõige olulisem. meile peab olema selge, millal me soovime riigiabi ja samas tuleb tagada, et see toob endaga kaasa lisaväärtust ja et see mitte ei takista konkurentsi. see teema on väga tähtis ja seetõttu on äh, raportöör oma raporti projektis selle ka vastavalt esile toonud. tänan. tänan, Sofi ei ole kohal, Philippi ka enam ei ole, nii et sõna saab Dirk, palun. tänan esinaine. lugesin läbi muudatusettepanekud äh, suure huviga, paljud olid huvitavad äh, ja toon äh, välja kolm oma muudatusettepanekut ja selgitan, miks need on olulised. esiteks, punkt kolm, seal kiidetakse erakorralise riigiabi režiimi. ma olen ka varem öelnud ja toonitan nüüd, et nende meetmete ajutine iseloom on oluline. mitmes raportis on äh, parlament selle tähelepanu juhtinud, olukord on äh, muutumatu. juhin kolmandat korda sellele tähelepanu nüüd. ma tunnustan komisjoni poolt tehtud tööd antud valdkonnas, aga sellegipoolest me peaksime neid üles kutsuma liikuma antud teemal edasi nii kiiresti kui võimalik. teiseks, konkurentsipoliitika lõppeesmärgiks on äh, tea-, kõrvaldada takistused äh, kapitaliteenuste isikute liikumise teelt. konkurentsipoliitika peaks olema neutraalne vahend, mida kasutavad neutraalsed äh, tegijad. ja ma olen poliitiliste eesmärkide vastu, mis ei ole seotud selle põhieesmärgiga. poliitilistel eesmärkidel on teised kohad ja siin jõuame üldist majandushuvi pakkuvate teenuste juurde ma ei ole nõus äh, sellega, et osad teenused äh, jäetakse välja ilma igasuguse lävendita või et äh, pannakse paika liiga kõrged miinimumlävendid. see on juba risk, et osa teenuste pakkujad jäävad konkurentsi kontrolliasutuste kontrolli alt välja. meie peame tagama aga, et üldsus ei maksa liiga palju nende teenuste eest, nii et komisjon peaks jääma oma põhitegevuste juurde ja mitte laskma end eksiteele juhtida muudest eesmärkidest konkurentsipoliitikas. meie parlamendina peaksime toetama konkurentsipoliitika rakendamist niivõrd palju kui võimalik, aitäh! suur tänu, Jürgen! ja tänan ma tahaksin äh, juba etteruttavalt öelda, et ma ei ole konkurentsipoliitika vastu. vasakpoolsi tihti süüdistatakse selles, aga ma olen skeptilisem. ma olen sellega nõus, mida ütles äh, Gunnar Hökmark, et äh, konkurentsipoliitika on vajalik, et tõkestada monopole, aga ma ei läheks nii kaugele kui Gunnar, kes ütles, et Äh, konkurents on ainult äh, parandanud äh, kodanike juurdepääsu üldist majandushuvi pakkuvatele teenustele. oluline on lihtsustada kodanike elu loomulikult, aga kui Gunnar ütles, et tootjate elu ei ole vaja lihtsustada, siis tuleb arvestada sellega, et tootjate teenuste pakkujad on ju ka ikkagi kodanikud. minu koduriigis Saksamaal on nüüd olukord äh, selline, et äh, konkurents äh, üldist majandushuvi pakkuvate teenuste valdkonnas ei toimi alati hästi, on tulnud mitmesuguseid moonutusi ette, mina olen pärit linnastust, kus enam-vähem toimib see teenuste pakkumine, aga perifeersemates piirkondades ei pruugi see niimoodi olla ja eriti just üldist majandushuvi pakkuvate teenustega tuleb ettevaatlikumalt ringi käia. me peame leidma tasakaalu konkurentsi vahel ühelt poolt ja teenuste tagamise vahel teiselt poolt. tänan. samuti olen ma arvamusel, et äh, kohati on komisjoni ettepanek äh, liiga konkurentsi rõhutav me peame panustama rohkem äh, koostööle, koostööd ei tohi ohverdada konkurentsi äh, nimel. konkurents võib olla hävitav ja destruktiivne, nii et meil on vaja tasakaalu konkurentsi ja koostöö vahel ja minu arvates äh, koostöö aspekt on siit puudu. ma näeksin suuremat äh, tasakaalu nende kahe vahel. me üritasime muudatusettepanekuid äh, esimesse lõiku esitada teatud äh, kustutamiste kaudu ja seoses finantsturgudega üritasime teha ka omapoolseid äh, valdkonda sobivaid ettepanekuid. viisime sisse viited mis on olulised, äh, kui me räägime konkurentsipoliitikast. kolmas valdkond on äh, toiduaine ja põllumajandustööstus. selle kohta esitasime ka muudatusettepaneku. toiduainetega spekuleerimine ja hindade volatiilsus äh, on teemad, mille juurde peaksime ka siinkohal tagasi tulema, kuigi me oleme seda ka teistes kontekstides arutanud. Saksamaal on meil olnud negatiivseid kogemusi hindade langusega. see võib endaga kaasa tuua negatiivseid mõjusid, eh, eelkõige just eh, kvaliteedile. meil on olnud Saksamaal palju toiduainetega seotud eh, kvaliteediskandaale, nii et ka siinkohal tuleb säilitada tasakaal, mis selles raportis on teatud määral puudu edasi, mis puudutab äh, põllumajandusettevõtete äh, turule orienteeritust ja kogu põllumajanduspoliitikat, siis ma ei tea, kas see võiks olla ainukene põhimõte. Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika aluseks oli tagada põllumajandustoodetega äh, ehk toiduainetega varustatus. Euroopas mitte just väga ammu olid näljahädad, oli puudus äh, ja Euroopa Liit äh, soovis oma põllumajanduspoliitikaga leida vastust äh, toiduainete puudusele. me ei saa lähtuda sellest, et äh, see on nüüd kõik ajalugu ja nüüd me keskendume ainult turule. ma arvan, et me peaksime siiski leidma tasakaalu ja sellise tootmisvormi, mis ei oleks ainult turule orienteeritud. nii et kokkuvõttes ma ei ole põhimõtteliselt konkurentsile vastu, aga see raport toonitab konkurentsi liialt palju ja koostööd liialt vähe täna. suur tänu, Ivo, palun. Thank you, madam chair. Well, it's tänan, esinaine. meil on siin äh, kell viis äh, viiskümmend äh,, vähe on meid siin järgi jäänud, omalt poolt kaks kommentaari arutelusse konkurentsipoliitika on minu meelest väga tundlik küsimus nüüd äh, kriisi ajal, äh, kriisi keskmes. me räägime siin hirmutavatest äh, töötuse määradest ja muust, nii et kõigepealt ma tahaksin mainida, et konkurents ei toimi bürokraatia olukorras, nagu mainis ka Gunnar Hökmark. me sea-, peaksime siin lisama juurde mõned kommentaarid selle kohta, kuidas piirata bürokraatiat. niimoodi, et me saavutaksime parema konkurentsi. teiseks, tahan toonitada midagi, mida Gunnar ka mainis. riigiabi ei saa hävitada konkurentsi. see on oluline, ma saan aru, millest sa rääkisid. ka riigiabi ei saa subsideerida niimoodi, et see kahjustaks konkurentsi konkurentsi tulemuseks peaks olema madalam töötuse määr. Need on minu jaoks olulised äh, teemad ja ma loodan, et need kajastuvad ka raportid, mida me siis saaksime vastavalt toetada. suur tänu. kas veel keegi soovib sõna? mina olen rääkinud, nii et sõna saab Antolin I forgot sure, the vice sorry, chair. Sorry. He doesn't want to speak. Antolin. suur tänu, esinaine. lubage mul kõigepealt tänada muudatusettepanekute autorid, kes võtsid täna sõna ja ka neid kolleege, kes tänasel koosolekul ja mõttevahetuses aren- äh,, osalevad. suur tänu teie konstruktiivse suhtumise eest äh, minu arvates teie sõnavõtud olid väga kasulikud ja neid ma võtan arvesse. mis puudutab esitatud muudatusettepanekuid, neid oli kokku sada seitse, eh, sellega seoses on viiskümmend erinevat aspekti, mis tuleks läbi arutada ja ma loodan, et me jõuame kokkuleppele ja äh, ülejäänud äh, muudatusettepanekute osas teiste punktide kohta äh, leian, et ka need on väga positiivsed. raportööri probleem on selles, et tema dokumendil on kehtestatud teatud tähemärkide limiit ja seetõttu ega eriti palju seda ruumi mul ei ole ja ma olen tänulik nendele, kes esitasid omapoolsed mõtted teatud punktide juurde. kõigepealt Äh, esimene äh, punkt viitab kriisile ja selles osas me peame mõtlema ka finantssektorile osutatavale abile ja härra Epping äh, kommenteeris seda, et see on erakorraline režiim, kuid see peab olema ajutine ja ka meetmed peavad olema vastavalt ajutised. kui me räägime riigiabist siin viidatakse pankadele, kes vajavad riigiabi ja mitmed muudatusettepanekud samuti viitavad sellele ja soovivad kustutada viite pankadele. ja mainitakse, et need üksused peaksid selle asemel kasutama restruktureerimise võimalusi, kui nad saavad abi kuid me peame väga ettevaatlikult suhtuma pankadesse, me ei taha luua neile konkurentsieeliseid võrreldes teistega, teiste pankadega, kes ei ole taotlenud riigiabi. seega neid aspekte tuleb veel lihvida selleks, et tagada võrdsed tegutsemisvõimalused erinevatele üksustele ja siis loomulikult juunikuus toimunud euroala tippkohtumine andis meile väga kasulikke suuniseid, mida me võime arvesse võtta Eh, teised aspektid ja siin ma tahaksin viidata sellele, mida ütles Gunnar Högmark eh, äärmiselt konstruktiivses vaimus. ja need puudutavad eh, üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid. ma tean, et selles küsimuses meie arvamused lahknevad, on neid, kes ütlevad, et üldist majandushuvi pakkuvad teenused peaksid olema vabastatud konkurentsi eeskirjadest ja on teisi, kes ütlevad, et me peaksime täiendama selliste teenuste loetelu, teised jälle, et lühendama. Äh, kuid me peame suhtuma asjasse mõistlikult, sest riigiabi on üks võimalusi üldist majandushuvi pakkuvate teenuste puhul ja see tähendab seda, äh, aga see ei tähenda pea tähendama täiendavaid kulusid, vaid suuremaid efektiivsus. me peame mõtlema ka, mis liiki riigiabi tuleks osutada, sest me ei taha luua ebavõrdseid tingimusi üldist majandushuvi pakkuvate teenuseosutajatele. me peame tagama läbipaistvuse, lähtudes konkurentsi eh, tingimustes ja ma loodan, et me saame selles osas kokku leppida. lisaks sellele esitati veel mitmeid muid ettepanekuid tervishoiu valdkonna kohta farmaatsiatööstuse kohta, kindlustustegevuse kohta. ja kolleegid suhtusid nendesse soosivalt. Äh, muud aspektid puudutasid äh, kollektiivseid meetmeid. Äh, fraktsioonid on selles küsimuses sõna võtnud, seda teemat on arutatud juba pikka aega. hetkel aga meil puudub seadusandlik algatus sel teemal võib-olla on vaja saavutada teatud kokkulepe, et äh, see teema muutuks ka meie töös nii-öelda käegakatsutavaks ja nähtavaks. teine oluline aspekt on reaalmajandus ja konkurents ja siin ma jälle viitan äh, Gunnar Högmarki äh, kommentaaridele. me kuulsime seda ka mõttevahetuse käigus, härra Epping ja kõik teised sõnavõtjad viitasid sellele teemale. ilmselge, et konkurentsipoliitika peab aitama tugevdada eh, ühisturgu, tagama isikute, teenuste ja kaupade vaba liikumise, kuid oma raportis lisaks nendele aspektidele tahtsime rõhutada ka konkurentsipoliitika rolli konkurentsi eh, süvendamisel Euroopa Liidus tervikuna, eh, panustades strateegia kaks tuhat kakskümmend saavutamisse majanduskasvu äh, tööhõive parandamise ja olemasolevate eeskirjade ja reeglite paremale kasutamise, selleks et tagada meie riigi rahandus. Äh, praegusel ajal on riigi rahandus sattunud väga suure surve alla. ja seetõttu meie eesmärk oli äh, tagada äh, nende poliitikate suurem kindlus, sest asjasse on segatud ju maksumaksjate raha ja seda on väga raske tagada sellise majanduslanguse surve all. ja lõpuks tahan öelda, et ma suhtun väga pooldavalt kommentaaridesse, mis esitati sel teemal ja ma loodan, et ka selles küsimuses saavutame kokkuleppe. ja tulles nüüd meie ühise põllumajanduspoliitika teema juurde ja ma viitan siin härra Klõute poolt öeldule, meie ÜPP on selline, mida me ei saa piiratada erinevate sidusrühmade või tegijate vahelise konkurentsiga. sellel poliitikul on mitmeid eesmärke äh, ja oma raportis äh, üritasime rõhutada seda, et äh, turul on pinged, et on esinenud turumoonutusi ja nendega tuleb tegeleda, et tagada korralik konkurentsipoliitika elluviimine. mis puudutab ühist põllumajanduspoliitikat, siis eh, selle poliitika raames tuleb samuti stimuleerida konkurentsi, sellest saab kasu tarbija. ja kõike seda on võimalik saavutada, seadmata ohtu eh, ÜPP teiste eesmärkide saavutamine. ja ma väidaksin veel kord, et eh, ka selles küsimuses peaksime leidma ühise seisukoha. härra Salavanka, ma viitan lühidalt eh, ka teie eh, küsimusele Euroopa Keskpank ja tema roll. ma ei usu, et see ähm, haakub äh, nii-öelda riigiabiga, kui me räägime äh, turgude likviidsusest ja muudest küsimustest sest kõikide jaoks on oluline Euroopa Keskpanga sõltumatus ja seda me tahame kaitsta. kui me räägime aga süsteemsetest probleemidest ja nii-öelda üksustest, kes on liiga suured selleks, et lasta neil põhja minna, siis need on jälle küsimused, mis paratamatult tõusetuvad. me soovime eh, tagada konkurentsi toimimise võrdsetes tegevus, eh, tegevutsemisvõimaluste juures ja sellele me võime viidata, kui te seda soovite Äh, kolleegid viitasid ka Liiganeni raportile, äh, mis moodustab väga olulise panuse meie üldises arutelus. võib-olla on meil võimalik sellele viidata, taas avamata seda arutelu, mis toimus äh, mujal. veel paar muudatusettepanekut, mis käsitlevad riigiabi. meil on praegu töögrupp moodustatud, mis on aktiivselt selle küsimusega tegelenud ja töörühmas tehti ettepanek esitada resolutsioon Äh, riigiabi moderniseerimise kohta, mis on praegu käivitunud ja äh, ilmselt tehakse seda üsna pea. toimuvad läbirääkimised ja kõik, mis seondub äh, riigiabiga, tuleks siduda selle võimaliku resolutsiooniga, mis ilmselt tuleb arutusele lähitulevikus. ja loomulikult me peaksime kokku leppima ka oma seisukohtades selles küsimuses. ja nüüd kokkuvõtteks, kolleegid, mulle tundub, et, et meie ees on mitmeid muudatusettepanekuid ja ma arvan, et mitmed muudatusettepanekud võivad olla meie kompromissmuudatusettepanekute aluseks ja ma loodan, et meil on võimalik koos edasi minna selleks, et kirja panna tasakaalustatum konkurentsipoliitika sest see on oluline Euroopa Liidu jaoks, me soovime jätkusuutlikku arengut, arukat arengut ja me soovime ka kaasavat majanduskasvu arengut ja selles osas on ka konkurentsipoliitikal oluline roll täita. suur tänu, Gunnar andis märku, et ta soovib veel kord sõna ühes küsimuses võtta. Gunnar, palun ma ei taha äh, pikalt venitada meie arutelu, aga kuna meil toimub niisugune äh, mugavas õhkkonnas äh, mõttevahetus äh,, siis ma viitaksin nendele kompromissidele, mille puhul äh, raportöör ütles, et nende saavutamine on võimalik. kui me räägime üldist majandushuvi pakkuvatest teenustest, ei tohi unustada, et need kodanikud, kes kõige rohkem sõltuvad nendest teenustest on need, kellel peaksid olema ka parimad võimalused neid teenuseid saada, sest nad sõltuvad nendest teenustest. ja ma ise äh, ei suuda mõelda põhjuseid, miks need peaks ilma jätma nendest valikuvõimalustest, valikuvõimalusest valida parim kvaliteediga, parima kvaliteediga teenust. nagu raportöör ütles, tuleb luua võrdsed tegutsemisvõimalused. minu arvates neid dotatsioone ei pea mitte saama tootjad, vaid eh, kodanikud, tarbijad, et luua neil vajalikud eh, võimalused eh, hea teenuse saamiseks. ja sellega me loeme mitte ainult võrdsed võimalused, vaid stimuleerime ka konkurentsi dünaamilist arengut, kus valitseb valikuvõimalus ja mm, plura-, mitmekesisus. me oleme näinud muudatusi, mis on aset leidnud eh, telekommunikatsiooni valdkonnas ja väga vähesed telekomifirmad on vastu konkurentsile, kuid alles hiljuti eh, igasugustest poliitilistest leeridest oli neid, kes püüdsid kaitsta monopoolseid ettevõtteid, leides, et see on parim viis teenuse osutamiseks ja ma usun, et raportööri poolt öeldu eh, tõestab seda äh, võimalus saavutada ühine nimetaja, kompromiss, et tagada võrdsed võimalused kõikidele kodanikele. Anthony. kui me räägime eh, üldist majandushuvi pakkuvatest teenustest, eh, siis on mitmeid teenuseid, mis on kodanikele juurdepääsetavad Te. teinekord ei paku neid teenuseid vahetult turg, vaid äh, avalik-õiguslikud asutused. jah, loomulikult nendele teenustele tuleks tagada ähm, abivõimalused, kuid me ei saa siin Äh, rääkida sellest, millised aspektid võivad sellest välja areneda, siis siiski me peame ka subsidiaarsuse põhimõtet arvestama, kuid me peame äh, eesmärgiks võtma äh, maksimaalse efektiivsuse, valikuvõimaluste suurendamise ja konkurentsi elavdamise teenusepakkujate vahel. üldiselt öeldes, et öeldes Eh, see raport on üsna tasakaalustatud ja ma üritan eh, leida kompromisslahendusi ka, võttes arvesse teiste komisjonide ettepanekuid. meil ei ole veel paigas komisjonis toimuva hääletuse kuupäev, see võib aset leida jaanuaris, kuid see sõltub sellest, eh, kuidas me kokku lepime omaalgatuslike raportite tähtaegades, seda me arutame koordinaatoritega Äh, mil määral meil õnnestub need raportid oma ähm, ajakavasse sobitada ja nagu ma alati olen öelnud, et need iga-aastased aruanded peaksid just äh, meie ähm, muu töökvoodist väljapoole jääma ja selle kallal tuleb veel tööd teha ja seetõttu me jääme ootama nüüd äh, raportööri poolt koostatavaid kompromissettepanekuid ja pärast seda otsustame siis, milline saab olema ajakava ja tähtajad. nii palju siis tänaseks, koosolek on lõppenud, suur tänu teile!